Poolas, eh, seda on tehtud viimase kahe aasta jooksul ja meie eesistuja kinnitab, et see jääb endiselt eh, lauale. mis puudutab artikkel seitse menetlust Poolas, siis eh, te teate, et eesistuja ei saa ette rutata nõukogu lõppjäreldustest. nõukogu on moodustamas äh, enda jaoks äh, tervikpilti olukorrast ja selle põhjal teeb otsuseid tulevikus. suur tänu! tänan! ja arutelu lõpuks on esitatud resolutsiooni ettepanek äh, viie fraktsiooni poolt mis äh, puudutab äh, käimasolevaid menetlusi Poola ja Ungari kohta, käesolevaga on see päevakorrapunkt äh, ammendatud, hääletamine toimub homme ja läheme nüüd edasi kohe järgmise päevakorrapunkti poole, milleks on komisjoni ja nõukogu avaldused teemal uurimismenetluse uuesti alustamine Tšehhi Vabariigi peaministri suhtes seoses Euroopa Liidu rahaliste vahendite väärkasutamise ja võimaliku huvide konfliktiga. ja ma annan sõna teile, proua Brnjatš, jällegi nõukogu nimel, palun. Teil on sõna. suur tänu veel kord, president, lugupeetud parlamendiliikmed. esiteks kinnitan, et nõukogu omistab äh, suurt tähtsust tagamaks, et Euroopa Liidu vahendeid kasutatakse reeglitele vastavalt, et peetaks kinni usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetest. Vii-, viited, mis puudutavad äh, Tšehhi peaministri äh, poolt rahaliste vahendite väärkasutamist, struktuuri- ja investeerimisfondide väärkasutamist, on meie jaoks väga oluline. Tšehhi ametivõimud on seda asja edasi uurinud nagu te mõistate, nõukogu ülesanne ei ole kommenteerida siseriiklikku uurimist ja seepärast rõhutan, et on väga tähtis lasta kohtu ametitel oma tööd teha. ja ka nagu komisjon on öelnud täiskogus detsembrikuul, ka komisjon on läbi viinud auditi ja kuulaksin, mida komisjon meile täna ütleb. kinnitan teile, et me oleme nõus et on äärmiselt oluline, et meil on strohanismid, mehhanismid kaitsmaks Euroopa Liidu finantshuve ja tagamaks, et vahendeid kulutataks korrektselt ja seaduspäraselt, seepärast nõukogu tugevalt äh, on toetanud erinevaid algatusi selleks, et tugevdada finantshuvide kaitset, näiteks äh, loodi Euroopa prokuratuur, mis al-, alustab tööd aasta teises pooles või näiteks pettustevastaste direktiiv võitlemaks kriminaalõiguslike vahenditega. konkreetseid äh, juhtumeid me ei kommenteeri, kuid kuulame huviga teie tähelepanu, teie arutelu. suur tänu ja nüüd äh, komisjoni nimel volinik äh, Sinkevitšus, palun. president, lugupeetud parlamendiliikmed tänan selle võimaluse eest, mis on komisjonil tutvustada hetkeolukorda selles küsimuses. alustuseks teeksin kolm väga selget märkust. esiteks, komisjonil on null tolerants pettuste või Euroopa Liidu vahendite väärkasutamise suhteks. teiseks, komisjon alati kutsub üles edastama informatsiooni ja kaebusi, kui tegemist on huvide konfliktidega ükskõik millises liikmesriigis. kolmandaks, komisjon on Äh, koordineeritult äh, tegutsenud väidetavate huvide konfliktide suhtes Tšehhi Vabariigis ja millised on faktid ja kuhu me oleme jõudnud auditi menetlusega? komisjoni talitlused viisid läbi auditi Tšehhi Vabariigi jaanuaris ja veebruaris aastal kaks tuhat üheksateist. Need auditid on seotud Regionaalarengu Fondi vahendite kasutamisega Sotsiaalfondi ning Euroopa Maaelu Arengu Fondi vahendite kasutamisega Äh, hetkel on menetlused erinevates staadiumites. auditid, mis puudutavad Sotsiaalfondi ja Regionaalarengu Fondi, on nüüd jätkumeetmete staadiumis. lõpp, audit, mis edastati Tšehhi ametivõimudele, ei ole viimaseks sammuks auditi protsessis Regionaalarengu Fondi jaoks ja Sotsiaalfondi jaoks lõppauditi raporti sisu peab seega jääma konfidentsiaalseks seni, kuni menetlus pole lõpetatud, see tähendab seni, kuni komisjon on oma lõpliku seisukoha võtnud. ja mis puudutab jätkumeetmeid, siis need järgnevad. mis komisjon on saatnud oma kirja liikmesriikidele, kus on esialgsed järeldused ja soovitused selleks, et ära hoida huvide konflikte tulevikus menetlus on käimas ja järgmine samm on kahepoolne kohtumine Tšehhi ametivõimudega kõikide fondide osas. Äh, menetlus võib võtta kuni kakskümmend neli kuud enne finantskorrektsioone. auditi konfidentsiaalsus on äh, aluspõhimõte ja äärmiselt tähtis. komisjon peab tagama õiglase protsessi. endised volinikud Oettinger ja, ja volinik, endine volinik ja Haan on jaganud eelarve kontrolli komisjoniga Äh, kinniste uste taga vastavat informatsiooni vastavalt konfidentsiaalsuse nõuetele. seepärast ma ei kommenteeri auditi äh, järelduste sisu täna. kinnitan, et äh, auditid jätkuvad ja samas on Euroopa Liidu eelarve kaitstud. makseid Euroopa Liidu eelarvest struktuuri- või investeerimisfondidest ei tehta projektidele, mis võiks potentsiaalselt olla seotud huvide konfliktiga. mis puudutab Maaelu Arengufondi, küsimus on summades, mis võiksid het-, olla seotud huvide konfliktiga. nüüd mõned sõnad ka Kurepesa projekti kohta. komisjon reageeris kiiresti selleks, et uurida võimalikku pettust, mis puudutas Euroopa Liidu rahastamist endise Kurepesa projekti jaoks, kaks tuhat seitseteist viidi uurimine lõpuni ja tehti ettepanek komisjonile kõik toetused tagasi nõuda ning äh, tehti ka soovitus äh, Tšehhi kohtuasutusele võtta arvesse järeldused siseriiklikus menetluses. Tšehhi ametivõimud sai, võt-, võtsid rahad tagasi ja seega ei olnud mingit mõju Euroopa Liidu või siseriiklikule eelarvele. käimasolev uurimine on ek-, on eksklusiivselt Tšehhi ametivõimude pädevuses ja mis puudutab teisi liikmesriike, ka siin komisjon uurib viiteid, kui on lahendamata huvide konflikt teistes liikmesriikides, ka komisjon annab toetust kõikidele liikmesriikidele selleks, et rakendataks korrektselt äh, meetmeid, mis võimaldavad huvide konflikte vältida. suur tänu. ja nüüd äh, sõna saab härra Tšetõhovski, palun. lugupeetud president, härra volinik, lugupeetud nõukogu esindajad. kuigi tänane arutelu on seotud auditite ja uurimistega, nähkem seda üldisemalt. rääkigem sellest, mille, millised on Euroopa Liidu põhimõtted. korduvalt volinik Haan kinnitas meile, et on võrdsed tingimused kõikidele. ja mina võin teile öelda, kuidas on olukord Tšehhi Vabariigis. olukorras, kui tehakse viga Euroopa vahenditega, toimub kohe finantskontroll, kohe nõutakse vahendeid tagasi ja kohe, kui rikutakse Tšehhi seadusi, siis avatakse uurimine kuid seda ei ole toimunud seekord. me võtsime vastu uue määruse. peaminister osales selle väljatöötamises sel ajal, kui ta oli rahandusminister. ja nüüd, kui see puudutab teda ennast, ühtäkki ei ole võimalik seda enam rakendada. nõukogu ütles, et ei kavatse sekkuda käimasolevatesse menetlustesse loomulikult, aga me tahame kuulda selget seisukohta, kas peaminister, kes vastavalt auditi raportile on kaasvastutav eelarve eest, kas ta saab selliselt käituda? mul on ainult äh, poolteist minutit aega, nii et ma ei teagi nüüd, kas see oligi nüüd minu kõne aja lõpp järgmisena saab sõna kolleeg Wolters. Yes, thank you. In... suur tänu. novembris üle kahesaja tuhande inimese tuli tänavatele meeleavalduseks peaminister Babiši vastu Prahas ja pärast Babiš rõhutas, et meeleavaldus ning samuti uurimine Euroopa Komisjoni poolt on kõik osa ebademokraatlikust vandenõust tema vastu. ma ei ole absoluutselt nõus selle naeruväärse konspiratsiooniteooriaga. komisjon teeb oma demokraatlikku ja õiguslikku tööd ja see on ka Tšehhi ja seda teevad ka õiguslikud Tšehhi kodanikud, kes nõuavad õiglust. detsembrikuune audit on äh, faktipõhine ja kuiv ja siin öeldakse, et Babiš, Babiši puhul on selgelt huvide konflikt, kuivõrd ta kasutab maksumaksjate raha selleks, et ise rikastuda. miljonid tuleb maksta tagasi ja meil on vaja uut õigusriigi mehhanismi selleks, et tagada siseriiklike asutuste sõltumatus, millele Euroopa Liit peab toetuma. kaitskem Tšehhi kodanikke täna ja muutkem Euroopa eelarve autokraadi vabaks. suur tänu ja palun nüüd asepresident Sharon Suva, palun. Michael pane předsedající. Eh, kdo mne zná. suur tänu, president. Need, kes mind tunnevad, neid on siin palju, teavad, et ma ei ole kunagi olnud konstruktiivse arutelu vastu ükskõik mis teemal. selleks, et arutelu oleks konstruktiivne, peab ta tuginema faktidel ja hetkel ei ole see tingimus täidetud. siin tänases arutelus on ainult muljed, eelarved, võib-olla isiklik vaen ja eelkõige me äh, kanname Tšehhi poliitilise arutelu üle nüüd Euroopa tasandile. mis puudutab auditit, komisjon on öelnud, et sel, siin kehtib standardmenetlus ja kommunikatsioon komisjoni ja Tšehhi ametivõimude vahel ja kõikides teistes küsimustes Tšehhi ametivõimud teevad oma tööd, nagu nad äh, peavad seda tegema ja õiguslikust seisukohast äh, justiitssüsteem toimib nagu, nagu kord ja kohus Need protsessid jätkuvad vaatamata tänasele arutelule ja see tähendab, et see päevakorrapunkt on täies, täiesti, ei ole absoluutselt asjakohane siin päevakorras. ja ma pean ütlema, et tänane arutelu on poliitiline. see tuleneb äh, mõningate Tšehhi kolleegide jõupingutustest lihtsalt. Euroopa Parlament on kistud siin siseriiklikku arutelusse, see ei ole kohane. ja see saadab halba valgust ka meie usaldusväärsusele. järgmisena proua von Kramon Taubadel, palun austatud president, lugupeetud äh, kolleegid, olukord Tšehhi Vabariigis on murettekitav. üks rikkaimaid inimesi Tšehhi Vabariigis, Andrei Babiš, määrab selle riigi poliitika ja samal äh, ajal ta hääletab äh, nõukogus äh, põllumajanduspoliitika üle Euroopa Liidus, mis teeb teda rikkaks, see on huvide konflikt, aga ta ei ole mitte põhjus, vaid sümptom. aga ta on igale poole öö, oma näpud taha ajanud ajakirjandusele ja muule. tal on tugevad majandushuvid ka teistes riikides, Ungaris, Slovakkias, Saksamaal, aga ta on üks öö, paljudest oligarhidest, kes on tänu Euroopa Liidu rahadele rikkaks saanud ja šokeeriv on see, et me ei teagi, millel, millisel määral Babiš ja teised oligarhid Euroopa Liidu eelarvest kasu saavad, sest et ei Euroopa Liidu komisjon ega eh, liikmesriigid ei oma piisavalt eh, infot, eh, et kontrollida, kuhu lähevad põllumajandusvaldkonna eelarve rahad, meil on vaja uut äh, süsteemi, et äh, Euroopa Liidu toetusraha kuritarvitamist tulevikus äh, vältida, ilma et meil oleks reegleid omandisuhete avalikustamise ja toetuste avalikustamise kohta ei saavuta me midagi. meil ei lahene see probleem iseenesest kommunismi lõpp on toonud paljudes riikides kaasa omandisuhete suure muutumise ja kasu ei saanud privatiseerimisest mitte eelkõige tavalised inimesed, vaid poliitiline ja majanduslik eliit, kes ajasid oma küüned taha endisele riigivarale ja seetõttu äh, väga suured äh, toetusraha hulgad lähevad äh, vähestele põllumajandusvaldkonnas tegutsejatele ja mitte nendele paljudele, kes seda raha tegelikult vajaksid. järgmisena kolleeg David, palun. ma e, ei ole peaminister Babiši fänn. aga minu jaoks on tähtis demokraatia. tema õppis priviligeeritud rahvusvahelise kaubanduse õppeasutuses, ühines kommunistliku parteiga, tegi koostööd eriteenistustega. seega täitis äh, tingimused, mis võimaldasid esindada Tšehhi Vabariiki äh, väljaspool kommunistlikul ajal ja pärast kaheksakümne üheksandat ajat, äh, aastat erastamise ajal haaras ta enda valdusse tohutuid tööstusvõimsusi toiduainete tööstuses ja põllumajanduses ja ostis ära osa Tšehhi meediast. ja kuna ta oli väga osav äh, turustamises ja kuivõrd konkurents äh, oli tema suhtes leebe, siis äh, tuli ta välja oma poliitilise projektiga, milleks oli ANO ehk jah äh,. jõudis Tšehhi parlamenti ja siis valitsusse. ja siis võitis ta valimised ja temast sai peaminister. tema ettevõtted saava, on saanud Euroopa Liidu mm, finantstootust toetusi suurel määral ja opositsioon sundis ta, ta ettevõtted viima niinimetatud usaldusfondidesse. ta kasutab oma privileege omaenda ettevõtete huvides, ta lõi ettevõtte, mis tegutses meelelahutussektoris, see võib-olla ei ole eetiline, kuid kohus peab se-, selle üle otsustama. mis puudutab meeleavaldusi, mida opositsioon toetab, see oli kallis, kuid peaministri eelistused on ainult äh, tõusnud ja ta võidab veelgi valimised, arvestades praegust olukorda. Euroopa Liit on see, mis võimaldab korruptsiooni, toetades eraettevõtteid, selle asemel et äh, tegutseda võiks turg ja turuseadused, on meil sõltuvuse süsteem Euroopa toetustest, mis äh, põlistab selle. asjadega tegeldakse poliitilisel tasandil ja see on totalitaarne meetod ja seda praegu just tehaksegi, aitäh. suur tänu, kolleeg Omar Šee, palun. härra president, aitäh. härra volinik, öelme, öelgem see otsesõnu välja, on korruptsioon, mis puudutab Euroopa vahendite kasutamist ning arengukomisjoni, regionaalarengu komisjoni esimehena tahan ma öelda, et tuleb halastamatult võidelda korruptsiooni vastu, mis puudutab struktuurivahendeid. sellest sõltub meie poliitika tõsiseltvõetavus, sellest sõltub ka usaldus institutsioonide vastu. ja seepärast mina meie oleme teie kõrval ja leiate mind ja meid oma kõrvalt ka selleks, et võetakse jätkumeetmed, kui on tegemist huvide konfliktidega, kui on võimalik, kui on tegemist kahu, väärkasutamise ja korruptsioonikahtlustega Tšehhi Vabariigis. meil on Euroopa prokuratuur selleks, et võitlust parandada. proua Kovatši nimetati peaprokuröriks ja mida me siis ootame? miks need, miks vahendid ei ole selle võitluse eesmärkide kõrgusel? ja seepärast peame töötama selle nimel, et äh, tagada ka eelarvealane sõltuvus Euroopa prokuratuurile. Euroopa prokuratuur ei suuda olla täielikult sõltumatu ega suuda oma eesmärke täita, kui tal ei ole rahalisi vahendeid selleks, et ta saaks oma väga olulist võitlust pidada korruptsiooni vastu nii ÜPP struktuurivahendite suhtes selleks, et kaitsta meie Euroopa Liidu eelarvet, aitäh. suur tänu. järgmisena saab sõna eelarve kontrolli komisjoni esinaine proua Hoolmeier, palun. härra president, äh, volinik, äh, nõukogu, austatud kolleegid siin ei ole tegemist Tšehhi-sisese aruteluga äh,, proua Hrantšova. minu jaoks ei ole siin tegemist küsimusega, kuidas äh, justiitsvaldkond äh, Tšehhi Vabariigis toimib. aga mul on küsimused nõukogule ja komisjonile. esiteks, Euroopa toetusrahad ei tohi edendada oligarhlikke struktuure. me peame tähelepanu pöörama siinkohal artiklile kuuskümmend üks, see on äh, oligarhluse vastane artikkel, ma ütleksin, sellest tuleb lähtuda ja teiseks ma tahaksin äh, küsida, et kui palju toetusrahasid võib üks isik ühe aasta ja ühe mitmeaastase finantsperspektiivi jooksul saada. me oleme täiesti äh, ebavõrdses olukorras, kui mõni isik saab sadu tuhandeid või veelgi enam ja mõni selle perioodi jooksul ainult paar tuhat. härra president, menetluse taasalustamine Tšehhi peaministri suhtes on väga tähtis. maksumaksjate raha ei tohi kasutada pettusteks ja kui see toimub, siis äh, tuleb olla teadlik, et sellel on ka negatiivsed äh, tagajärjed. kuid see on suur probleem ja seepärast on tähtis, et me seda täna siin arutame, kor-, milleks on korruptsioon, suur probleem Euroopa Liidus. see, mida Tšehhi peaminister on teinud, on kurb, aga see on ainult üks näide. korruptsioon, pettused, väärkasutamised, seda toimub paljudes Euroopa Liidu osades see pidurdab äh, arengut, inimõigusi ja seepärast on äärmiselt tähtis, et Euroopa Komisjon teeks oma tööd ja uuriks äh, tõsiselt. Euroopa peab olema korruptsioonivaba, Euroopa peab olema ehitatud õigusele ja solidaarsusele, meie ühiseid vahendeid tuleb kasutada selle nimel, mitte selleks, et täita ahnete korrumpeerunud inimeste taskuid. meie see on ainus viis, kuidas me saame Euroopas ühiseks jääda, ühtseks jääda. suur tänu, järgmisena kolleeg Knotek, palun. suur tänu, peaminister. Babiš alustas oma liik-, algatas oma liikumise aastal kaks tuhat üksteist ja see oli korruptsioonivastane platvorm. toetused, millest me räägime, anti talle aastal kaks tuhat kaheksa, kuid menetlus algas aastal kaks tuhat viisteist ainult äh, kaks süüdistust hetkel on alal, ähm, menetlus peatati eelmisel aastal, oli, esitati täiendavat infot ning äh, huvide konflikti äh, uurimine on nüüd komisjoni ja liikmesriigi vaheline küsimus ja peaminister ähm, paigutas oma ettevõtted usaldusfondi. hetkel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 aga ma arvan, et Andrei Babiš peaks olema viimane hoiatus, äh, näitamaks, et on aeg tõusta. sest meie mehhanism selleks, et kontrollida finantspettusi Euroopa Liidus, ei ole lihtsalt piisavalt hea. tema suutis kõigest mööda hiilida, sest ta lihtsalt äh, viis oma ettevõtted usaldusfondi alla, kuid suudab kontrollida seda läbi oma sugulaste. nii et äh, see on lausa primitiivne trikk. aga vaatame ka teist aspekti. tema omandis on üks äh, suuremaid äh, majandusüksuseid Tšehhi Vabariigis ja ta saab äh, väga suure osa Euroopa Liidu vahenditest ja kasutab seda selleks, et oma mõju levitada riigis ja oma positsiooni kaitsta. Euroopa Liit läbi selle ettevõtte Agroferti rahastab otseselt tema poliitilist kampaaniat läbi tema parlamendisaadikute ja teiste. see ei puuduta mitte ainult teda, see puudutab ka teisi seotud poliitikuid ja ettevõtjaid teistes riikides. kui me räägime tõsisematest meetmetest, siis on meil vaja ühehäälsust, kuid paraku oligarhid kaitsevad üksteist, nii et see on väga keeruline hea Plaško. järgmisena sõna härra Plaško. <clears throat> aitäh. president, kolleegid. Tšehhi Vabariigi kodanikud on väsinud pidevatest aruteludest peaminister Babiši teemal. mida rohkem me temast äh, räägime, seda rohkem valijad äh, teda valivad Äh, jätame selle Tšehhi kohtute hooleks, las nemad otsustavad. keegi ei saa äh, süüdistada härra Babishit, öeldes, et äh, Babish on süüdi, seda peab otsustama Tšehhi kohus. kas tähtsamaid teemasid tõesti ei ole, kui see Euroopa Parlament toetab soolist võrguslikkust ja seepärast mina küsiksin kas äh, oleks võimalik luua komisjon, mis hakkaks uurima Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni tegevust, sest teda kahtlustatakse huvide konfliktis tema koduriigis. komisjon peaks seda uurima ja vastavalt äh, uurimise tulemustele tuleks võtta poliitiline vastutus. järgmisena saab sõna härra Flanagan. aitäh, üks äh, äh, parlamendiliige äsja äh, ütles äh,, et äh, kes äh, viitas kahjule, mina ei ole siin mingit äh, kahju saanud, aga kui on olnud pettusi, siis äh, on tarvis raha tagasi küsida. inimesed kraabivad raha kokku, et makse maksta ja see jõuab kõik siia ja me peame tagama selle, et see raha läheks tagasi õigetele inimestele. nii et äh, Mm, põllumajandus ja äh, maaelu äh, arengupoliitika äh, peavad tagama, et raha läheb õigesse kohta õigetele inimestele. ja me ei saa iga senti taga ajada, kuid me peame siiski äh, tagama, et äh, pettused oleksid äh, nii keerukad läbi viia kui võimalik. nii et inimesed ei peaksid, suured subsiidiumid ei peaksid koonduma, ei peaks koonduma üksikute inimeste kätte. järgmisena härra Muresen, aitäh lugupeetud äh, volinik, lugupeetud äh, president, äh, inimesed maksavad Euroopa Liidu eelarvesse maksudena raha, mistõttu me peame ka tagama, et seda raha kuulutat-, kulutatakse hoolikalt. igasugune väärkasutus ja pettus on lubamatu, seda enam, kui seda viib läbi veel riigi peaminister. aga mida me peame siis tegema? esiteks, me peame raha tagasi küsima ja tagama, et kõik need summad jõuaksid Euroopa eelarvesse eh, tagasi, mistõttu meil ongi ka loodud Euroopa prokuratuur, kes saab sõltumatult uurimisi läbi viia niisugustel juhtudel. on oluline, et härra Babiši eh, ettevõtted annaksid selle raha eh, tagasi ja ei teeks seda mitte Tšehhi Vabariigi kodanikud. kui on kriminaalset tegevust, siis tuleb selle üle ka äh, Äh, juurdlus äh, läbi äh, viia. aitäh. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Liberatski. aitäh, president, lugupeetud volinik. mul on tunne, et nõukogu on jõudnud äh, järelduseni, et äh, see ei ole siin äh, tema huvides, komisjon on äh, siin tutvustanud kogu menetlust ja lõpuks ütles, et siin läheb veel kaks aastat selle lõpuleviimise aeg, lõpuleviimisega aega, seda on küll liiga palju ja mida siis parlament saab teha, kutsuda, kutsuda üles tegutsema. siin on teemaks raha. see ei ole poliitiline küsimus, kas raha on kasutatud õigesti või vääralt. kui raha on vääralt kasutatud, tuleb see tagasi maksta ja Tšehhi kohtud eh, ei otsusta seda, vaid äh, pädevad Euroopa Liidu institutsioonid. ja äh, härra äh, Babiš on jah, väidetavalt osav ärimees. härra Kuus, palun. Äh, suur tänu, president. ma olen väga tänulik komisjonile, et teil on niivõrd tagasihoidlik arvamus seoses nende etteheidete ja küsimustega siin Babiši äh, juhtumis. seal leiavad aset mitmesugused äh, uurimised. me peaks kõigepealt nende tulemused ära ootama, enne kui äh, hakkame nendest ette ruttama. kui me uurimistulemusi ära ei oota, siis äh, saab meile ette heita, et me oleme siin lihtsalt kadedad me võime siin siis hoopiski sisse tuua ähm, ka selle, et äh, härra Babiš on Euroopa Liiduga teisel arvamusel, kui on äh, juttu äh, Tšehhi krooni säilitamisest, piirikaitsest, muudest teemadest, ühesõnaga me peaksime uurimistulemused ära ootama ja esitama samas ka küsimuse, kas need reeglid, mis me oleme seadnud, on piisavad ja kas tuleks need toetusrahade maksmine üldse ära lõpetada või mitte? härra Sarvamaa, palun. komisjon äh, aitäh, äh, komisjon ja nõukogu, äh, sooviksin, et kuulaksite väga tähelepanelikult, mida ma ütlen, see kõik kahjustab Euroopa Liitu väga see kahjustab äh, väga äh, liidu avalikku kuvandit. teoreetiliselt äh, rääkides ei ole see Babiši juhtum ka mitte ainus. me teame, siin on ei juhtunud ühes riigis, tema on oligarh ja see tegelikult ei puudutagi ainult teda, mida ma tahan, millest ma tahan rääkida. kui äh, Äh, finantsmääruse artikkel kuuskümmend üks ei ole piisav alus, siis me peame seda muutma ja me peame seda kiiresti tegema. meil on tarvis Euroopa Liidus äh, tõelist äh, pädevust, et niisugused need teod lõpetada ja selleks on tarvis ka vajalikke ressursse. suur tänu. ma ei näe saalis järgmist äh, sõnavõtjat, härra Tšorodarot või siis ta istub teisel kohal. tundub, et nii see ei ole. seega annan ma kohe sõna Angeelika Vintsigile, palun. tänan pettus ja korruptsioon äh, ei tohi Euroopa Liidus äh, eksisteerida, seda me võlgneme oma valijatele, maksumaksjatele. kolleeg David on nüüd äh, saalist lahkunud, aga kui ta siin räägib ettevõtlusest, ettevõtluse kaitseks, siis siin on tegemist poliitika ja ettevõtluse konfliktiga, mina olen nii poliitik kui ka ettevõtja ja minu jaoks on äh, iseenesestmõistetav, et kui ma olen poliitikas, siis ma mingisuguseid äh, avalikke toetusrahasid vastu ei võta, avalikel hangetel ei osale. ja poliitikute jaoks ei peaks äh, karistusseadus olema ülim moraalne ähm, instants. me ei tohi lubada siin mingisuguseid topeltstandardeid kiiresti tuleb asi lahendada, tuleb nõuda läbipaistvust ja kui on vaja teha tagasimakseid, siis tuleb need kiiresti sisse nõuda ilma poliitiliste mm, sammudeta me ei saa ja Tšehhi valijad otsustavad äh, edasiste poliitiliste sammude üle tulevikus. kolleeg Bogovitš järgmisena, palun. tänan Euroopa Liidu rahade kasutusüle valvamine on meie kõigi ülesanne, see ei ole ainult ühe liikmesriigi pädevuses. sellest kirjutas ka New York Times. Euroopa Liidu äh, toetusrahad äh, regionaalarengu toetuseks ja maaelu arengu toetuseks ei ole mõeldud oligarhide rikastamiseks, vaid need on mõeldud pereettevõtetele ja need rahad tuleb tagasi maksta ma toetan täielikult ka volinik Hogani ettepanekut, et me peaksime piirama ülempiiri rakendamist. summa peaks olema niivõrd väike, et see oleks sobiv pereettevõtetele ja et äh, seda raha ei saaks oligarhid või äh, kuninglikud perekonnad. niimoodi me suurendame usaldusväärsust, me peame rahasid äh, kasutama äh, kohaselt, õiglaselt ja kuritarvitatud raha tuleb tagasi maksta. härra Pospišil, palun. me äh, näeme äh, siin ju, et äh, loogiliselt räägime Andrei Babišist, tema on üks suurimaid kasusaajaid äh, Euroopa Liidu toetuste näol, see on maksumaksjate raha, mistõttu ongi äh, loogiline, et äh, institutsioonid ja parlamendisaadikud soovivad seda arutelu juhtida, ei ole ju normaalne, et äh, üks kõige rikkamaid Tšehhe võtab endale raha, mis on mõeldud VKE-dele, vaesematele äh, piirkondadele ja nii edasi ja tuleb tagada, et see juurdlus viidaks nõuete kohaselt läbi. Tšehhi Vabariigis soovivad ka inimesed täpselt äh, teada, äh, mis peaminister on teinud, kuidas ta on seadusi äh, rikkinud, rikkunud ja kui suur on huvide konflikt olnud Äh, Tšehhi äh, kohus võib seda muidugi ka otsustada, kuid igal juhul tuleb tagada seda, et oligarhid ei saaks enam Euroopa Liidu rahasid kõrvale toimetada, aitäh. Äh, nüüd algab vaba mikrofoni voor, mul on ainult üks sõnasoovija, proua Šoidrova. aitäh mina Tšehhi saadikuna ei taha, et jälle äh, peaminister Babiši personaalküsimust arutataks, kuid ma mõistan hästi kolleege, kes soovivad Euroopa rahade kasutamist kontrollida ja komisjon on pidevalt korranud, et Tšehhi peaministril on olnud huvide konflikte ja ta on väärkasutanud oma firmade kaudu Euroopa äh, rahasid. volinik on öelnud, et äh, see äh, kurepesa raames raha äh, anti tagasi ja sellega ei ole kahjustatud siis Euroopa Liidu ega Tšehhi eelarveid, kuid ma väga hästi mäletan, mm, kuidas härra Babiš kõigepealt ütles, et mul ei ole selle projektiga mitte midagi pistmist, ma ei tea sellest mitte midagi ja juurdluse lõpus äh, korraga tuli tal meelde, et äh, see oli tegelikult tema projekt. nii et äh, me ei anna siin hinnanguid, vaid me soovime põhjalikku juurdlust, kuna Euroopa eelarvet tuleb kaitsta ja seda ei tohi kuritarvitada. aitäh! ja nüüd annan uuesti sõna volinik Sinkevitšusele aitäh, lõpetuseks sooviksin rõhutada selgelt, et komisjonil on nulltolerants pettuste või äh, rahade väärkasutuse äh, suhtes ja me teame, et parlament äh, toetab igati meid selles võitluses, me peame tagama, et avalik raha kasutatakse nõuete kohaselt. meenutaksin, et äh, mais kaks tuhat kaheksateist äh, tuli äh, komisjon välja ka ettepanekuga Euroopa Liidu eelarve kaitseks seoses õigusriigi põhimõtete rikkumisega ja see võimaldas siis vähendada rahastust õigusriigi põhimõtete rikkumite, rikkumiste puhul ja äh, see puudutas siis ka näiteks kontrollimehhanismide äh, rakendamist rikkumise, äh, rikkumiste puhul. ja kui need samamoodi siis, kui teht-, tehtaks ebaõiguspäraseid otsuseid avalike võimude poolt. komisjoni põhieesmärgiks on kaitsta Euroopa Liidu eelarvet ja meil on nulltolerants äh, rikkumiste äh, suhtes ja samamoodi Tšehhi Vabariigis on Euroopa Liidu eelarve kaitstud, ei äh, maksta struktuurifondidest ega muudest fondidest vahendeid, juhul kui on kahtlustatud huvide konflikti ja mis puudutab Maaelu Arengu Fondist, siis äh, komisjon ei äh, maksa tagasi kulutuste eest, mis võiksid äh, viia huvide konfliktini. ja mis puudutab nüüd Tšehhi Vabariigis tehtavat juurdlust, siis see kuulub selle riigi pädevusse ja leiti, et Euroopa eelarvele mõju ei olnud ja edaspidi kavatseme teavitada parlamenti arengutest regulaarselt, aitäh! Äh, suur tänu. ja nüüd saab äh, nõukogu esindajana sõna proua Brnjatš. aitäh, äh, rõhutaksin, et nõukogu jaoks on äärmiselt huviline Euroopa finantshuvide kaitse ja soovime, et tagataks see, et raha kasutatakse õiguspärasel viisil. ja siseriiklikud äh, kohtud ja prokuratuurid ja Olav äh, viivad läbi asjakohaselt äh, vajalikke juurdlusi. võtsin arvesse teie muresid ja ka komisjoni poolt väljendatud. suur tänu! seega on see arutelu lõppenud ja hääletus toimub äh, veebruari täiskogul. Äh, järgmisena on äh, päevakorras bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni COP viisteist Kunming kaks tuhat kaksteist teemaline komisjoni avaldus, saate kasutada elektroonilisi vahendeid vaba mikrofoni ja sinise kaardi küsimuste esitamiseks ja nüüd annangi sõna äh, volinik Sinkevitšusele. lugupeetud president, lugupeetud parlamendiliikmed, äh, novembris äh, kuulutas parlament välja hädaolukorra kliima teemal. nüüd oleme näinud Amazonase põlenguid, Austraalias põlenguid ja väga kõrgeid temperatuure kõikjal ja nii edasi, seega tuleb kiirelt tegutsema asuda ja komisjon on seda väga tõsuselt, tõsiselt võtnud. üks äh, samme oli äh, rohelise kokkuleppe äh, koostamine, et tegeleda kliima ja keskkonna hädaolukorraga ja äh, järgmisena on toimumas oktoobris kaks tuhat kakskümmend äh, COP viisteist äh, konverents, seal tuleb arut-, arutusele siis kaks tuhat kakskümmend jär-, kahekümne kahekümnendale järgnevate aastate bioloogilise mitmekesisuse strateegiline kava. aga meil on tarvis ka seada oma Euroopa eesmärgid, meil on äh, Äh, eesmärgid aastaks kaks tuhat kolmkümmend, kus on siis panna paika pandud meie äh, ambitsioonid ja eesmärgid, aga äh, tegevus jätkub sellel rindel. me ei ole kahel korral suutnud oma eesmärke täita bioloogilise mitmekesisuse osas ja me ei saa seda rohkem endale lubada. teadlased on selgelt öelnud, et meil on tarvis holistilist lähenemist kliima ja keskkonna hädaolukorrale ja see peaks, selles vaimus peakski toimuma meie ettevalmistus COP viieteistkümneks samamoodi kogu meie töö Euroopa rohelise kokkuleppe teemal. mis puudutab perioodi alates aastast kaks tuhat kakskümmend, me oleme nõus parlamendi äh, nõudega, äh, et oleks äh, konkreetsemad süsteemid ja tugevam aruandlus. me peame kokku leppima üldistes pikaajalistes eesmärkides, nagu näiteks ühe koma viie kraadiline te temperatuuri äh, tõus ja me peaksime äh, kohe äh, alustama kõigepealt siis sellest ülemaailmsest raamistikust alustades tänu millele on võimalik siis seada COP kuusteist eesmärgid aastaks kaks tuhat kakskümmend vähemalt olulisemates punktides ja meil peaks olema ka konkreetsed näitajad, kuidas siis erinevad pooled saaksid äh, hinnata äh, äh, panust ja seda, mida on saavutatud ja meil on mitmed keskkonnaalased kokkulepped selleks, mis võimaldavad saavutada sünergiat ja meil on läbirääkimised käimas ka rahvusvahelised läbirääkimised äh, ÜRO raames äh, äh, ookeanide bioloogilise mitmekesisuse teemal. Euroopa Liit on aktiivselt rahvusvahelisel tasandil edendanud bio, bioloogilise mitmekesisuse kaitset, aga selleks kõigeks on meil tarvis finantsvahendeid, meil on kasutada tarvis siseriiklikke vahendeid ja siin on kolm põhilist aspekti. esiteks Ehm, meil on, kasutame ehm, subsiidiume, mis on kahjulikud ehm, bioloogilisele mitmekesisusele. meil on tarvis lõpetada niisuguste toetuste jagamine ja tagada, et nad toetavad edaspidi bioloogilist mitmekesisust. teiseks tuleb ökosüsteeme taastama asuda ja see on üldiselt kallim kui nende säilitamine. seega on tarvis Äh, loodust äh, kaitsta ja tagada seda, et bioloogiline mitmekesisus ei väheneks, see oleks äh, pikas perspektiivis märksa odavam. ja viimaks mm, on meil tarvis investeerida põhjalikumalt kliimamuutustele vastupanusse ja see peaks olema looduse, looduse vahendid ära kasutatud ja see peab tagama ka toiduga varustatust ja ohutust lisaks tuleb taastada äh, kahjustatud äh, ökosüsteemid nii linna kui ka maapiirkondades, tuleb kestlikult äh, kasutada meie metsi ja ookeane ja see peab olema, läbima kõiki sektoreid ja see peab toimuma ka kaugematesse äärepoolsematesse piirkondadesse, me peame tõepoolest seekord täitma kõik oma eesmärgid ja võetud äh, kohustused ja vajadusel äh, tuleb ka äh, anda, luua uut seadusandlust. järgmine mitmeaastane raam, finantsraamistik on selles suhtes esmatähtis. me peame tagama, et Äh, oleks piisavalt äh, vahendeid ökosüsteemide kestlikuks kasutamiseks ja nende taastamiseks, see peaks toimuma ÜPP äh, ühtekuuluvus- ja regionaalarengu fondide kaudu erinevate finantsvahendite kaudu. me peame tagama, et kõik need investeeringud toimuksid ka koos InvestEU programmidega seega ja lisaks sellele peame ka toetama äh, farmereid äh,, kalureid äh,, ähm, metsa, metsanduse töötajaid ja nii edasi. me peame ka mit-, bioloogilist mitmekesisust toetama väljaspool Euroopa äh, Liitu, mistõttu äh, meie äh, uus strateegia lähtub jätkusuutlikust tarbimisest ja ka sellest, et vähendatakse äh, meie ökoloogilist jalajälge. meil on äh, tarvis ka rahvusvaheliste partneritega rohkem koostööd teha ja seda ka teiste sidusrühmadega. meil on tarvis äh, ka äh, ettevõtjaid, kes toetaksid toidusõltumatust ja saaksid oma panuse alla anda bioloogilise mitmekesisusse eesmärgiks on äh, ju elada harmoonias loodusega, kuid äh, meil ei ole äh, palju aega jäänud, et seda tõepoolest tagada. see komisjon on tõesti väga teadlik oma vastutusest selles valdkonnas ja te saate igati toetuda meie tegevusele selle ühise eesmärgi saavutamisel. suur tänu. nüüd alustame fraktsioonide sõnavõttudega. kõigepealt Euroopa Rahvapartei nimel saab äh, sõna proua Evran, palun, Agnes. aitäh, äh, president ÜRO äh, pakkus esmaspäeval välja, et kaitsta, võtaks kaitse alla kolmkümmend protsenti Äh, äh, kogu äh, planeedist ja COP viieteistkümne all on välja pakutud seitseteist eesmärki, et vähendada siis meie mõju loodusele või toetada bioloogilist mitmekesisust ja vähendada kliimamuutuste mõju ja see kõik lähtub samast eesmärgiks, eesmärgist säilitada elu meie planeeril. ma olen igati nõus nende eesmärkidega nüüd on konkreetsed eesmärgid seatud erinevalt varasemast ja äh, siin on ka ette nähtud jätku äh, meetmed ja seda me oleme teinud ka oma resolutsioonis, aga tahame veel äh, minna kaugemale, äh, tagamaks, et need eesmärgid oleksid äh, siduvad. COP viisteist võiks olla võrreldav Pariisi kliimakokkuleppega ja nüüd peaksime Euroopa territooriumil konkreetselt tegutsema asunema. kutsun komisjoni üles märtsi strateegias kõike seda arvestama ja, ja kõik peabki oma äh, selle äh, valdkonna äh, poliitikaid tõhustama, meil on tarvis rohkem toetada innovatsiooni, teadusuuringuid ja põllumajandust, metsandust, et tegutsetaks kestlikumal moel kõik liikmesriigid, kõik omavalitsusüksused peavad kaasa lööma, ärgem oodakem, tegutseda tuleb nüüd kohe. suur tänu. nüüd Äh, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel saab sõna äh, härra Loena, poolteist minutit. Eh, eh, suur tänu, president, suur tänu, volinik, äh, teile ka sõnavõtu eest. kõigepealt äh, ma sooviksin teie tähelepanu äh, millelegi juhtida, soovin rääkida kliimamuutusest ja ülemaailmsest liikide kaitsest, me räägime siin aktivistidest ja teadlastest, me peame neid tänama, sellepärast et nemad on tõstnud teadlikkust, nemad on äh, olnud poliitiliselt äh, angažeeritud äh, alates kaheksakümne, kahekümnenda sajandi algusest on niimoodi, et liikide ja elupaikade arv on vähenenud äh, kakskümmend protsenti, kahepaiksete arv kolmkümmend kolm protsenti, otsustatud on, äh, ohustatud on korallid, äh, mereimetajad, putukad, siin on tegemist liikide kuuenda väljasuremislainega ja mida ütlevad Euroopa Liidu kodanikud, kakskümmend kuus protsenti ütlevad, et tuleb loodust kaitsta kes selle eest vastutab? sotsiaaldemokraatide jaoks on äh, see valdkond äh, prioriteetne ja ma soovin rääkida seitsmest äh, punktist. ökoloogiline muutus peab toimuma õiglaselt, ei tohi luua uut ebaõiglust. meil on vaja piisavalt vahendeid ja meil on vaja rohelise maksu poliitikat. see, kes Äh, saastab, see peab ka maksma. Euroopa Liit peab tegema midagi ka metsade kaitseks. ei äh, tohi äh, jätta võitlemata ebaseadusliku raietegevuse vastu. rahvapartei ütles, et kokkulepe peab olema siduv Hiinaga, muidu me ei ole mitte midagi saavutanud. tuleb suurendada ka võitlust äh, pestitsiidide liigkasutamise vastu. lugupeetud daamid ja härrad, meil äh, aega eriti palju jäänud ei ole, siin on tegemist äh, meie maaga, meie koduga. siin me elame, me peame aitama planeeti, me peame aitama planeetiga oma liigi huvides. tänan. suur tänu kolleeg ja nüüd järgmisena Renew fraktsiooni nimel äh, kolleeg Rodriguez Ramos, kaks minutit, palun. Äh, suur tänu, president. tänan, volinik. Euroopa Liit on silmitsi suurte väljakutsetega, eriti just äh, keskkonna valdkonnas. üheks väljakutseks on liikide kadu bioloogilise mitmekesisuse vähenemine. me oleme praegu hädaolukorras, sellepärast et äh, seitsekümmend kolm protsenti äh, ökosüsteemidest Euroopa Liidus ja nelikümmend protsenti mere ökosüsteemidest on äh, olukorras, mida võib nimetada riskantseks. väga palju on juba kahjustatud, tegemist on kuuenda liikide väljasuremislainega. see äh, on äh, juba käimas, liigid surevad välja kiiremini kui kunagi varem inimkonna ajaloos. see on suur väljakutse, me peame midagi tegema ja seetõttu tulebki Euroopa Parlament välja selle resolutsiooniga. Euroopa Komisjon peab olema ambitsioonikas oma uues liigikaitsestrateegias ja see ambitsioonikus peab olema meie visiitkaardiks COP viisteist kohtumisel Hiinas. eesmärgid, mis äh, on äh, siduvad, konkreetsete äh, alade kaitse, eriti äh, elupaikade ja juba kahjustatud alade kaitse, selleks kõigeks on vaja rohkem raha. me ei saa olla ambitsioonikad vähemate vahenditega. kümme protsenti uuest finantsraamistikust tuleb täielikult eraldada liikide kaitseks. lisaks on vajalik, et me teeksime koostööd kõikide osalistega, kes äh, mõjutavad äh, otsuseid äh, liigilise mitmekesisuse vallas põllumehed ja kalurid on meie liitlased. me ei saavuta Pariisi kokkuleppe või rohelise kokkuleppe eesmärke, kui me ei tee omavahel koostööd. tänan ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg Niinistö kaheks minutiks, palun. tänan, härra president maailma bioloogiline mitmekesisus väheneb, see on inimeste põhjustatud. me mitte ei põhjusta ainult äh, kliimamuutust, vaid me tarbime liialt äh, ressursse ja me ohustame oma eluviisiga floorat ja faunat, bioloogilist mitmekesisust meie planeedil. tippteadlased äh, hoiatavad et aastaks kaks tuhat kolmkümmend miljonid liigid kaovad meie planeedilt, kui me kiiresti ei tegutse ja oma käitumist ei muuda. nii et äh, kurmingi kohtumine peab äh, olema sarnane bioloogilise mitmekesisuse vallas, nii nagu Pariis seda oli kliima vallas, on vaja siduvaid eesmärke, sellepärast et seniseid eesmärke, mis meil on olnud globaalselt, me ei ole saavutanud. meil on vaja siduvat äh, protsessi, nii et kõik riigid suurendaksid kaitsealasid ja muudaksid oma majandust äh, vastavalt nii et meil on vaja panna selged äh, eesmärgid paika äh, liikide kaitseks maismaal ja liikide kaitseks äh, meres. meie peame ühe suurema tegijana Kunmingi kohtumisel ütlema, et me oleme valmis võtma siduvaid eesmärke. meil tuleb taastada ka kahjustatud äh, alasid. meil tuleb pöörata tagasi liikide kadu, ka see peab olema üks eesmärk lisaks ma tahaksin mainida ühte suurt äh, eetilist väljakutset, mis meil on seoses äh, inimeste loodud tehnoloogiaga. see puudutab täpsemalt äh, geene, arendatakse tehnoloogiat, mis suudab hävitada praktiliselt täielikult äh, sääskede populatsioonid, äh, kui seda hakatakse kasutama looduses. meie soovime sellise tehnoloogia kasutamist mitte lubada, sest tulemused võivad olla täiesti pretsedenditud ja meile kõigile